Kollegas, ah, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos... nii, kolleegid, nüüd hääletusselgitused. kuusteist on neid. ma tuletaksin kõikidele saadikutele meelde, et äh, kodukorra kohaselt on teil võimalus selgitustekst esitada meile ka kirjalikus vormis seega ärge kiirustage sõna võtma. otse vastupidi, kui teie arvamust saab täpsemini avaldada kirjalikult, siis mõelge selle peale. kõigepealt kolm sõnavõttu komisjoni ja parlamendi vahelise raamkokkuleppe kohta, kõigil kõnelejatel on üks minut. ja kõigepealt härra Clemente Mastella. no está el señor Mastella. härra Mastellat ei ole praegu siin kojas kohal. Scusi, pres- si.. Sì, eccomi. Eh, Signor Mastella, tiene la palabra por un Grazie. minuto. Grazie, presidente. härra Mastella, teil on sõna üheks minutiks kas te kuulete mind, jah? jah, auväärset saadikut on väga selgelt kuulda. raamleping, mille me heaks kiitsime, parandab olukorda märkimisväärselt. Äh, auväärne saadik arvab, et teda ei ole kuulda, aga see ei ole päris nii see raamleping parandab oluliselt Euroopa Parlamendi olukorda. tänu ka Lissaboni lepingu jõustumisele. me ootame ka, et härra Barroso nüüd austab meie suuremaid pädevusi äh, ka läbi regulaarse dialoogi kahe institutsiooni vahel samuti arvame me, et selline regionaalne dialoog peab peamiste õigusaktide alal toimuma. ja äh, härra Barroso lubas ka, et kolm kuud pärast õigusaktide vastuvõtmist äh, tuleb ta, tuleb komisjoni esindaja meile aru andma selle rakenduse, ellurakendamise kohta. seeläbi saame me kaitsta Euroopa tõsiseid huve. meil on tarvis äh, koostööd nii Euroopa Parlamendi kui komisjoni poolt, töötamaks meie kodanike huvide kaitsmisel. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, liikmesriikide valitsused ja parlamendid peavad kõik oma panuse andma. nii palju me peame tegema järgmise viie aasta jooksul meie kodanike jaoks, härra Posselt härra president, ma hääletasin komisjoni poolt ja ma olen ka raamkokkuleppe poolt, see on ajalooliseks edusammuks. aga ma hääletasin resolutsiooni vastu, sellepärast et eile see lajatati meile valmis tekstina lauale, me ei saanud äh, seda korralikult läbi arutada ja mul on kahtlusi seoses mõningate äh, sõnastuse kohtadega, eriti just, mis puudutab äh, teatavat küsimuste esitamise õigust Euroopa Parlamendi poolt ja tekitab minu jaoks probleeme ka see, kui komisjoni president on esimeste konverentsil, kui räägitakse parlamendi päevakorrast, öeldi küll, et äh, on võimalik sisse viia ka korrektuure, et parlamendil on nüüd rohkem võimu, et meil on äh, partnerlus äh, komisjoniga, aga me peaksime siiski rõhuma ka rohkemale demokraatiale, eriti just siis, kui me saame rohkem võimu juurde, on meil vaja ka parlamendisiseselt rohkem demokraatiat. tänan, härra Posselt. härra Daniel Hannan. suur tänu, president mitte keegi siin kojas ei saa ju tõsiselt kahelda äh, selles, et viiesajast kodanikust Euroopas valisime me välja kakskümmend seitse kõige pädevamat. Euroopa Komisjonil on väga ulatuslikud pädevused, ta on täidesaatva võimu omanik ja tal on ka äh, algatusõigus. aga kelle me valisime sinna komisjoni? kandidaadid äh, kompromisside põhjal mille esitasid liikmesriikide valitsused ja kes on tuntud oma ähmase tausta poolest. näiteks minu kodumaa kandidaat proua Ashton. mulle öeldi, et Prantsusmaa valitsus on tema kandidaat, oli tema kandidatuuri vastu, sest ta ei öö, oska prantsuse keelt. aga see on üks tema paljudest puudustest. parunes Ashtonit pole näiteks mitte kunagi ametisse, ühtegi ametisse valitud kuidas on siis võimalik, et ta näiteks hakkab äh, õpetama Kuubat äh, demokraatia alal, kui teda ennast pole kuhugi valitud? meid siin nimetatakse äh, Euroopa vastasteks, aga kui toonased tuumarelvastuse vastased aktivistid oleks võitnud, oleks Euroopa endiselt lõhenenud idaks ja lääneks härra Hännon katkestatakse. nüüd selgitatakse komisjoni ametisse määramise hääletusi. kõigepealt härra Spatšik. suur tänu. ka mina tahaksin õnnitleda uut Äh, komisjoni. aga ma tahaksin juhtida kõikide tähelepanu mõnele faktile, mis äh, erinevates fraktsioonides ja plenaaris on ära unustatud. mõtlen ma siin äh, praegu just nimelt seda menetlust, kuidas ametisse määramine toimus. me kuulsime siin mitme fraktsiooni suust, et, et kandidaate et kandidaadid peavad saama vähemalt kahe kolmandiku eh, rahvusparlamendi toetuse selleks, et üldse eh, olla eh, kandidaadiks voliniku kohale. ja teine oluline aspekt on selles, et uus komisjon peab erilist tähelepanu pöörama äh, Euroopa äride kaitsele impordist nendest maadest, kes ei äh, jaga niisugusi väärtusi, nagu meil on, siin ma mõtlen kõigepealt sotsiaalseid garantiisid, keskkonnakaitset ja nii edasi, need on kõige olulisemad punktid äh, neid teemasid on vaja toetada ka rahaliselt. me peame mõistma, et import niisugustest maadest eh, vähendab meie liikmesriikide konkurentsivõimet. nüüd saab sõna härra Hännan uuesti, nii et, et ta saab jätkata sealt, kus ta pooleli jäi. suur tänu, härra president. kus ma siis pooleli jäingi? Eh, Äh, proua Ashton ja tema föderalistlikud äh, sõbrad äh, süüdistavad meid sellest, et meie ei ole, et meie me, mm, ei toeta Euroopat, aga kui nüüd oleks ikkagi läinud nii, nagu nemad tahtsid oma tuumarelvavastases kampaanias, siis ei oleks mitte mingisugust tõelist demokraatiat ega Euroopat olemas olnud, me oleksime ikka eh, olnud jaotatud. kui me nüüd hääletasime selle eh, kommunismi eh, selle äh, volinike kolleegiumi poolt, siis me tegelikult oleme hääletanud Euroopa integratsiooni vastu. nii, nüüd järgmisena äh, volinike äh, volinike kohale määramise kohas, kohta võtab sõna järgmine kõneleja. suur tänu, mul on väga hea meel, et ma sain hääletada selle uue komisjoni poolt Eh, tõepoolest eh, nüüd kuuluvad sinna naised ja mehed, kes eh, on väga hästi ette valmistatud erinevate programmide elluviimisele, eriti tahan ma õnnitleda härra Dajanit, sellepärast et tema on väga väärtuslik inimene tööstuse edendamisel aga e, siis ma tahan rääkida ka proua e, Georgievast, kes on tõepoolest väga hästi ettevalmistatud ja pühendunud inimene, õnnitlen neid kõiki. E, suur tänu ja järgmine kõneleja. suur tänu, härra president arvestades neid suuri väljakutseid, millega on Euroopa silmitsi, on väga tervitatav, et meil on tegutsemisvõimeline Euroopa Komisjon lisaks äh, sellele on otsustava tähtsusega Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheline koostöö, kui me soovime olla edukad. täna vastu võetud kokkulepe loob selleks tööks aluse. parlamendil on täielik äh, kaasotsustamisõigus ja parlament äh, on võrdselt positsioonil erinevates komisjonides, komiteedes, nõukogu ja komisjoniga me oleme andnud oma usalduse, aga me oleme endiselt äh, kriitilised. Äh, just SWIFTi kokkulepe näitas, kuidas parlamendist minnakse otsustamisel mööda ja ma loodan, et äh, ka siin kõrges kojas me veel saame SWIFTist rääkida tulevikus. suur tänu ja järgmisena härra Antionotsi, palun. tänan, härra president, austatud kolleegid, ma hääletasin Barroso komisjoni poolt, sellepärast et ma olen veendunud, et see komisjon on võimeline majandus- ja finantskriisi väljakutseid lahendama. mulle on eriti südamelähedased mõned teemad näiteks nagu regionaalpoliitika, ma loodan, et nendele pööratakse piisavalt tähelepanu. regionaalpoliitika on ääretult oluline piirkondliku majanduskasvu seisukohast ja me ei tohiks regionaalpoliitika vahendeid eelarves kärpida. on väga oluline, et äh, eraldatakse rohkem vahendeid eelkõige just linnapiirkondadele. ma loodan,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 sellepärast, et ähm, alternatiivi meil ju ei ole. Verhofstadt, liberaal, härra Juncker poleks samuti olnud äh, alternatiiviks. täna pean ma kahetsusega ütlema, et see komisjon, keda Barroso tutvustas, äh, on selline, millele ma ei saa anda heakskiitu täielikult, osad volinikud äh, alles elavad sisse oma rolli ja sellesse portfelli, mis neile anti. kui nad oleksid omal ajal ülikoolis niimoodi äh, vastanud küsimustele nagu siin, siis neid poleks tegelikult üldse ülikooli vastu võetudki, vaid neid oleks eksmatrikuleeritud. ma jäin erapooletuks ja minu jaoks on õhus paljud küsimärgid seoses selle komisjoniga. suur tänu, järgmisena härra Higins, palun. mina hääletasin selle määramise vastu, sellepärast et me jätkame siin eh, lihtsalt endist neoliberaalset vasak, parempoolset poliitikat, mis meid on juba viinud sellesse eh, jubedasse kriisi

haavatud on eh, kõik eh, Euroopa Liidu liikmesriigid, liikmesriigid ja me ikkagi serveerime sedasama vana eh, äraliisunud veini, tuleme ikka välja neoliberaalsete ideedega, ikka dereguleerimine, privatiseerimine ja nii edasi ja nii edasi. see on ainult vesi Euroopa suurettevõtete veskile, aga mis saab tööinimestest, kõik on, väga palju on töötuid elatustase langeb. vaadake, mis juhtub Kreekas ja Iirimaal, tohutu kriis ja komisjoni eh, juhid on otsustanud, et just nimelt eh, töölisklass maksab kogu eh, selle kriisi eest, aidatakse välja hoopis neid, kes on rahakad. tegemist on jubeda poliitikaga ja see hävistab terve demokraatliku ja sotsiaalse Euroopa, sellepärast olin ma nende vastu. suur tänu ja nüüd Mm, härra Hännan kolmandat korda. härra Hännan loobub oma sõnavõtust, suur tänu, äh, härra Hännan, ütleb härra president, selle eest, et te aega kokku hoidsite. sellisel juhul järgmisena härra Van Heike. Äh, suur tänu, president me kuulasime täna hommikul ära terve rea kõnesid milledest päris mitmed kutsusid üles uut komisjoni mitte toetama. seega võib-olla ma oma piiratud kõneaja jooksul märgiksin ühe kü-, äh, asja ära. nimelt, see uus Euroopa Komisjon läheb palju kaugemale näiteks moslemis, äh, moslemi-Türgi liitumise toetamisega, kui Euroopa suur, kodanike suur enamus seda sooviks. tõsiasi on see, et Euroopa Komisjon soovib endiselt paika panna uut sisserännupoliitikat, mis võimaldaks miljonitel, kui mitte kümnetel miljonitel mitteeurooplastel siia tulla, kus meil, kuigi meil on niigi juba kümneid miljoneid töötuid. samuti oleks mõistlik ära märkida, et mitte ükski uus volinik ei ole lubanud mitte midagi ette võtta demokraatia defitsiidi küsimuses ja seetõttu on mõtet nende vastu hääletada. suur tänu, nüüd härra Speroni. suur tänu, president. uue komisjoni käest ei saanud me rahuldust pakkuvaid vastuseid ebaseadusliku sisserände vastase võitluse küsimuses ja selle, ja selle kohta, kuidas sisserännet, sellist sisserännet peatada. peale selle uus komisjon ja eriti selle president, e-, endine komisjon ja selle president härra Barroso eriti ei soovinud absoluutselt tegeleda öö, Euroopa Parlamendi õigusloomeliste algatustega. meie oleme siin kodanike otsesed esindajad ja kui meie algatusi ei austata või üritatakse neid lahjendada, isegi kui äh, uue Lissaboni lepingu artikkel kakssada kakskümmend viis äh, seda lubab, juba selle põhjal ei ole mõtet härra Barrosot toetada. suur tänu nüüd, härra Kamal. suur tänu, president. kui nüüd vaadata meie ees olnud kandidaate, siis suurem osa inimesi siin kojas võisid öelda, et mõningad nendest olid head, mõned väga head, mõned viletsad ja mõned eriti viletsad. kahjuks ei ole kõik vastanud ka oma minevikku puudutavatele küsimustele. ja aga Euroopa Parlament ei saa hääletada üksikvolinike üle, seetõttu me saime hääletada nende üle kõik, kõikide üle koos või öö, äh, olla nendele vastu. sellest on kahju ja seetõttu ma jäin erapooletuks. härra Barroso rääkis siin Euroopast äh, ja sellest, kuidas ta astub vastu kriisile. kui me tõesti soovime kriisile vastu astuda, peame me tagama paremaid, äh, paremad õigusaktid, näiteks äh, alternatiivsete investeeringufondide direktiiv, mis vähendab Euroopa ettevõtjatele rahasummasid, viib rahad Euroopast välja kui me suudaksime vähendada, kui me ainult suudaksime vähendada Euroopast välja minevat raha läbi meie määruste. suur tänu. härra Deva. härra Deval pole mikrofoni. suur tänu mind valisid siia Kagu-Inglismaa inimesed reformimaks Euroopa Liitu. Äh, kui me hääletame äh, tervet voliniku kolleegiumit koos, on see traditsiooniline demokraat-, demokraatia põhimõtete rikkumine nii mitmedki volinikud, kellega ma olen varem kokku puutunud ja ka härra Barroso ise on täiesti vastuvõetavad, aga ma ei saa lihtsalt sellepärast tervet kolleegiumit heaks kiita, iga volinik on eraldi inimene. ja igal nendest on õigus välja tulla õigusaktidega ja neid õigusakte ka ellu viia ja samas pole neid üksikult ametisse määratud, see on äh, vastuvõetamatu ja seetõttu pidin ma erapooletuks jääma. suur tänu, härra Teeva, härra Klaas. suur tänu, president. mina hääletasin uue komisjoni vastu, sest me ei saa, me ei saanud äh, äh, absoluutselt mingisugust infot selle kohta, et Euroopa Komisjon kavatseks midagi äh, ühelt poolt Euroopa kodanike või teiselt poolt Euroopa institutsioonide heaks teha komisjon vastutab, uus volinik vastutab laienemispoliitika eest, ma käisin ka tema kuulamisel ja tundus, et ta ei soovinud absoluutselt kuulata mingisuguseid vastuväiteid Euroopast välja jääva Türgi liitumisele ja võib-olla viie aasta pärast me ei saagi enam seda pidurdada. ja seetõttu võime oodata veel suuremat sisserändajate hulka, veel suuremat riigipoolset kontrolli ja tuleb öelda, et Lissaboni leping on tülgastav instrument, kes, mis võtab ära kõikidelt nende sõnaõiguse. suur tänu, üks minut, härra Patten. president mina hääletas, hääletasin volinike vastu sellepärast, et ma ei taha, et mind valitseks niisuguse koosseisuga Euroopa Komisjon. eriline põhjus oli just eh, hääletada selle komisjoni vastu, sellepärast et eh, liikmed on olnud kommunistlik kohaliku partei liikmed vanasti või olid sellega eh, seotud. räägime siin härra Barrosost eh, eh, ja teistest, need on juba üheksa inimest kahekümne seitsmest ja proua Ashton ei olnud ka mitte midagi paremat kui kommunistide suuvoodra, ta sai Sovjeti plokist raha Äh, tegemist on äh, sellise äh, siniverelise baronessiga, kes tegelikult töötas selle nimel, et meie maad ikkagi ähvardaksid tuumarelvad. Euroopa tegelikult praegu läheb kinni silmi õnnetuse poole, kriisi poole, me töötame koos kommunistide kollaboratsionistidega. suur tänu ja nüüd härra Kelly, üks minut suur tänu, härra president, mul oli hea meel hääletada komisjoni poolt, eh, arvestades praegusi eh, võimalusi Eh, me peame ikkagi ütlema, et meil on vaja komisjoni, aga siin on eh, mitmed kolleegid öelnud väga õigesti, et oleks parem süsteem, kui me saaksime eh, hääletada iga üksiku voliniku poolt, mitte kõikide poolt, sellepärast et kui me näiteks valime endale jalgpallimeeskonda inimesi, siis me tegelikult ikkagi ei hääleta mitte tervet meeskonda, vaid üksikuid inimesi ja tõepoolest me peame muutma neid reegleid, sellepärast et järgmine järgmine kord me peame tagama eh, selle, et iga inimest valitakse tema heade või halbade külgede eh, alusel, siis me saame tõepoolest kõige paremad eh, inimesed, saame kõige parema meeskonna, aga praegusel hetkel, kuna meil muud võimalust ei olnud, siis ma ootan meie viljakat koostööd järgmise viie aasta jooksul. suur tänu ja viimane kõneleja, härra Rubich. Äh, tänan, härra president mul on hea meel, et me saavutasime ühtsuse siin parlamendis, täna paljud nõudsid ühtset ja tugevat Euroopat ja niimoodi me ka Euroopa Komisjoni üle hääletasime. ainult tegutsemisvõimeline Euroopa suudab ka olla sotsiaalne ja komisjon on endale võtnud selle kohustuse. lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et jagada saab ainult seda, mis on olemas, mis on välja töötatud, me peame kindlasti panustama haridusele, täiendõppele, teadus- ja arendustegevusele. loomulikult võiks teha vaesed äh, rikkaks, mitte vastupidi, ja see peaks olema Euroopa üks põhilisi eesmärke. suur tänu, kolleegid, oli palju hääletusselgitusi, nüüd me oleme nendega jõudnud lõppu ja praegu katkeb istung kuni kella kolmeni, nii et jätkame kahekümne minuti pärast, head isu kõigile!